tuleme selle nädala päevakorra juurde. esimeste konverents vastavalt kodukorda artiklis sada nelikümmend üheksa võttis vastu üheksateistkümnendal novembril lõpliku päevakorra projekti. ja nüüd tuleme tänase päeva juurde. kuue fraktsioon on palunud eh, suulise küsimuse teemal uus loomatervise strateegia aastateks kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat kakskümmend. lõpetuseks vastu võtta resolutsioon, et seda siis hääletada neljapäeval. nüüd kõigepealt ma annan proua Anjale sõna selle taotluse toetuseks. proua Haasenkamp, suur tänu, härra juhataja vastavalt koduartiklile sada viiskümmend kaks kutsun üles parlamenti äh, lõpetama arutelu suulise küsimuse osas sada nelikümmend üks uue loomatervishoiustrateegia kohta kaks tuhat viisteist kaks tuhat kakskümmend ja lõpetame selle arutelu resolutsiooniga. praegune loomatervishoiustrateegia saab ümber kolmekümne esimesel detsembril. komisjon ei ole näidanud mitte mingisuguseid äh, soove esitada uus strateegia, see on täiesti vastuvõetamatu on väga-väga palju küsimusi, mis puudutab loomatervishoidu Euroopa Liidus, mis tuleb lahendada ja me tahaksime, et komisjon esitaks selge tegevuskava. kallid kolleegid, Stefan Eki, minu kolleegi nimel palun lisada see resolutsioon arutelu lõpuks päevakorda, kui te peate loomi oluliseks, siis äh, nüüd on aeg näidata seda. suur tänu, kes tahab toetada, kes tahab toetada seda taotlust. suur tänu, härra president, suur tänu, proua Aasenkamp, selle algatuse võtmise eest on võetud vastu palju seaduseid selles kojas viimaste aastate jooksul, aga ei ole järjepidevust, ei ole ühtset strateegiat ega ei ole ka järjepidevat seadusandlikku raamistikku Euroopa Liidus täna. see tähendab seda, et loomad kannatavad, seadused on liikmesriigiti erinevad ja see tähendab ka seda, et kui me räägime põllumajandustoodetest, ühtset turgu, nii et ma toetan kuue ettepanekut. suur tänu, kas on keegi taotluse vastu, kes tahab sõna? ei? siiski, olete vastu, palun. Aljo-Mari Äh, härra president, lubage mul äh, tuua üks võrdlus, meie fraktsioon äh, palus, et pärast Pariisi terrorirünnakute alust, alast arutelu võetaks vastu resolutsioon, milles nõutakse, et komisjon rakendaks kõik need meetmed, mis on vastu võetud ja mida ei ole rakendatud ja mis oleks võib-olla võinud sadu inimelusid päästa ja ma olen natukene üllatunud, et Euroopa Parlamendis tõesti peetakse resolutsiooni loomade tervishoiu ja heaolu osas äh, olulisemaks äh, kui äh, inimeludesid päästev resolutsioon. Frau Alio Marie, Sie haben Kompliment. jah Äh, minu komplimente, olete väga äh, šikilt nüüd äh, vastu olnud sellele taotlusel, mis esitati ja protesti avaldanud. hästi, nii, kes on proua Hasenkampi taotluse poolt, palun andke käega märku. kes on vastu? kes jääb erapooletuks, vastu võetud? ja, ja, rahu palun kolleegid soovivad elektrooniliselt üle kontrollida. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. taotlus on vastu võetud teisipäevaks ei ole mul mingeid muudatussoove, nüüd kolmapäevaks. roheliste fraktsioon on soovinud äh, Ferreira ja Toileri raportit, mis käsitleb maksualuseid siduvaid eelotsuseid. Äh, et hääletus selle üle lükataks neljapäeva. härra Lamberts, palun härra president, meie parlament otsustas äh, ettevõtete mm, agressiivse maksupoliitika tõsta oma prioriteediks, kutsudes kokku erikomisjoni selleteemalise ja selle komisjoni esimene raport äh, tuleb vastuvõtmisele ja ilmselt võetakse vastu suure enamusega ja mul on selle üle hea meel, aga äh, eelmisel nädalal konverentsi, konverents, fraktsiooni esimeeste konverentsil otsustati meie kotta esitada ettepanek äh, pikendada taks komisjoni mandaati ja ka selles osas on fraktsioonide vahel äh, heakskiit saavutatud äh, ja selleks, et vältida olukorda, et me võtame vastu siin kõigepealt lõppraporti ja siis pikendame nende mandaati, et me ei teeks seda samas aga vahepeal on minuni jõudnud väga selgeid sõnumeid enamus fraktsioonidelt, kes toetavad selle mandaadi pikendamist ja et äh, fraktsiooni esimeeste konverents võiks selle otsustada neljapäeval ja et siis kohe pandakse asi hääletusele meie kojas ähm, neljapäeval keskpäeval. kui see on nii, siis probleem kaob ära ja sellisel juhul me tõesti võiksime võtta vastu kolmapäeval selle raporti ja hääletada komisjoni äh, mandaadi pikendamise üle neljapäeval kõhklusi oli eelmisel nädalal fraktsiooni äh, esimeste konverentsil. Ähm, kui äh, see nii ei ole, siis ei ole mõtet ka lükata edasi hääletust. ma tänan, härra Lamberts. härra Demasi soovib selle taotluse poolt hääletada, sõna võtta. üle ühe aasta on Lux liigsi maksutehingud rahvusvaheliste eh, kontsernidega kõigil teada Euroopa Liidus, aga kõik politseinikud teavad, et enne ei ole uurimine lõpetatud, kui kõiki mm, eh, tõendeid ei ole korralikult läbi uuritud, aga praegu nii on ja viimasel nädalal oli väga palju igasuguseid eh, protsesse, kõhklusi. jah, kuulame ära vahearuande, nimetame selle vahearuandeks. ei tohi, et selle takse komisjoni mandaat lõpeks eh, eh, sest vastasel korral meie võitlus maksuaaside vastu on täiesti mitteusutav. ma tänan, härra Temesi, härra Feber. härra president, ma palun selgitust jah, ma sain roheliste ettepanekust äh, aru nii, et nad võtavad oma taotluse tagasi, kui on selge, et kõik siin täiskogus on selle poolt, et taksemandaati pikendada veel kuue kuu võrra, selleks et kõik avatud küsimused saaksid lahenduse ja äh, kui teised fraktsioonid selle üle kinnitavad, siis võtame kõik kohustused, neljapäeval me pikendame mandaati ja siis saab ka hääletuse läbi viia, mina vähemasti sain niimoodi aru mm, kolleegides ja tahaks ka lahendavate küsimustele vastuseid saada. Simon, Simon. jah, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni ma paluksin teatada, eh, et jah, eh, sotsiaaldemokraatide fraktsioon on selle poolt, et Eh, kolmapäeval hääletada eh, Ferreira raportit ja neljapäeval esimeste konverents otsustaks mandaadi üle, et pikendada taksekomisjoni mandaati ja see siin ära otsustada täiskogus, nii et ma olen kolleeg Lambertsile väga tänulik, et kui rohelised võtavad oma taotluse tagasi. Te võtate siis tagasi oma taotluse, jah? Dann habe ich keine weiteren niisiis, rohkem taotlusi mul päevakorra kohta selleks nädalaks laekunud ei ole. suur tänu. Der... sellisel juhul tuleme Doha arengukava juurde ja WTO kümnenda ministri teema juurde ja kõigepealt saab proua volinik Malmström sõna, palun.